ja nüüd tuleb komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Moldovas. ja oleme samas piirkonnas, jätkame. nüüd annan sõna volinik Stiljanidesele. jah, nüüd Moldova juurde, head kolleegid. see on esimene kord, kui Moldova küsimust arutatakse ehm, Moldova küsimust arutatakse siin pärast äh, assotsiatsioonileppe ratifitseerimist ja möödunud aastal äh, toimusid seal parlamendivalimised. kõik te olete jälginud olukorda Moldovas pärast seda äh, iseäranis äh, panganduspettust, äh, mis ulatus ühe miljardi dollarini ja millest, mis oli siis umbes kaksteist protsenti riigi SKT-st sellele järgnesid suured äh, protestid, meeleavaldused septembri äh, algul oli Kišinev suur rahvakogunemine. pangandusskandaal oli nende meeleavalduste keskmes, kuid samas äh, näitas see ka riigi probleeme üldisemalt Äh, kritiseeriti äh, korruptsiooni, mille vastu tuleks jõulisemalt võidelda. Äh, tõenäoliselt on ka ootused ähm, poliitikutele kõrgemad, kuid see protsess on veel endiselt käimas. meeleavaldajad soovivad presidendi tagasiastumist peaprokuröri ähm, ähm, tagasiastumist. ja nad soovivad ka reformi, ref-, referendumi korraldamist presidendi otsevalimiste üle. Ähm, e-, endise äh, peaministri äh, arreteerimine viieteistkümnendal oktoobril ja äh, sellele järgnenud usaldas hääletus kolmekümne neljandal oktoobril näitab, et on poliitiliste parteide vahel on tekkinud tohutu lõhe. kuivõrd meie rolliks ei ole sekkuda sõltumatu riigi poliitilistesse protsessidesse, eh, siis peavad eh, selle riigi poliitikud ise oma individuaalsed huvid kõrvale jätma ja ühiselt tegema poliitilisi valikuid, mis võtavad arvesse oma kodanike heaolu, aitamaks eh, riiki moderniseerida ja aitamaks kaasa majanduskasvule nii et neid protsesse on Euroopa Liit loomulikult äh, valmis äh, toetama. me kutsume endiselt üles äh, parteidevahelisele dialoogile, et leida jätkusuutlikele lahe, jätkusuutlikke lahendusi praegusele juhtimiskriisile ja leida ka lahendusi öö, öö, kiireloomulistele vajadustele, loodame, et uus äh, valitsus äh, viib kiirelt läbi äh, esmatähtsad reformid, võitleb korruptsiooni vastu, mis praegu riigi arengut märkimisväärselt takistab ja mõjutab ka rängalt kodanike igapäevaelu. Moldova ühiskond ootab, et nende väljakutsetega tegeletaks tõsiselt. see oli Euroopa eh, Liidu eh, Moldova eh, parlamentaarse assotsiatsiooni organi kohtumisel septembrikuus meil äh, oli ka äh, kohtumine möödunud nädala alguses Moldova parlamendi spiikriga. me oleme öelnud, et meie toetus rajaneb teatud tingimustel ja eeldab reformide ja teatud poliitikate tegelikku läbiviimist võttes arvesse kodanike huve ja eh, ehitamaks üles tugevamat riiki, et ja tagamaks ka eh, Holland, eh, Moldovale stabiilset ärikeskkonda. valitsusel ees seisab kõigepealt pettustega, pettuste vastu võitlemise väljakutse ja tuleb läbi viia selleks äh, sõltumatud uurimusi, mis puudutab seda panganduspettust, siis äh, Moldova äh, ühiskond ootab, et korruptsiooni vastu üldisemalt võetaks vastu jõulisi meetmeid. see puudutab pangandussektorit, justiitssektorit ja ka riigiasutusi. Moldova on keerulises äh, olukorras nii majanduslikus kui ka rahanduslikus mõttes ja vajab MF-i äh, toetust, kuid selleks on tarvis täita teatud äh, tingimusi, see puudutab energiatariife Ehm, pangandussektori piiranguid, kuid samas ka eh, riigi eh, panga juhtimist. ja need on ka eeltingimused selleks, et saada toetust Euroopa Liidu eelarve vahenditest. mis puudutab eh, meie ambitsioonikat assotsiatsiooni kava, läbiviimist. ma arvan, et äh, see kõik näitab, et poliitiline süsteem ja lõhe poliitikute ja ülejäänud ühiskonna vahel on äh, selles riigis väga suur ja meie Euroopa äh, Parlamendiga äh, koos peame võtma arvesse neid eelmainitud eeltingimusi. tänan tähelepanu eest. ma tänan. ja nüüd fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Elmar Brokk, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik mu daamid ja härrad, kallid kolleegid. ma arvan, härra volinik, et te kirjeldasite õigesti Moldaavia praegust olukorda. jah, kolm pro-Euroopa parteid, kes võitlesid, võitsid napilt valimised, samas ei olnud suutelised usaldust üles ehitama ja eh, ette nähtud eesmärke, nimelt õigusriigi kehtestama, korruptsiooni vastu võitlema edukalt. see neil ei õnnestunud. Eh, teiselt poolt nendes parteides on palju inimesi endiselt, kes on valmis neid eesmärke taotlema ja mina saadikuna usun, et neid poliitilisi jõude me peame eh, toetama selleks, et tõesti Euroopa-meelne valitsus eh, võimule tuleks, sest vastasel korral järgneks katastroof. ja Euroopa Liit ja eh, need parteid, kellel on sõsarparteid Moldaavias, peavad aitama korraldada seda, et et Moldova saaks oma otsused langetada sel teel, mida nad tahavad minna, et nad looksid valitsuse, et toimuks koostöö ja äh, ka kõikide osaliste vastutus on midagi, mis Ehm, peaks olema olemas ja see tagaks õige arengu. ei ole enam aega jätkata mineviku parteipoliitiliste mängudega, nüüd on vaja tõeliselt pühenduda ehm, Moldova rahva huvide kaitsmisele ja ma loodan, et need läbirääkimised, mis on toimunud, tõesti toovad kaasa sellise eh, lahenduse ja Äh, äh, sest igasugune teistsugune äh, lahendus alt, alternatiiv ei oleks vastuvõetav. Uh, ma tänan nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Andi Kristea. ma tänan, härra president, volinik aasta tagasi Euroopa Parlament öö, ratif-, hääletas assotsiatsioonilepingu ratifitseerimise poolt ja me tunnustasime Moldovat. jah, väga palju oli edasi liikutud ja ratifitseerimine oli eh, meie usalduse märk. Moldova oli meie edulugu tol ajal idapartnerluses. kallid kolleegid, jah, me täna räägime siin Moldovast, aga mitte selleks, et Ehm, aastapäeva ratifitseerimisel tähistada. ausalt öeldes siin ei ole midagi tähistada viimase kaheteist kuu jooksul ma kohtusin erinevate peaministritega, viies on nüüd ametisse astumas ja meie parlamentaarse assotsiatsiooni komitee esimees ehm, Moldova poolelt arreteeriti korruptsioonis ehm, kõik pagandusasutused on äh, Mm, kandnud kahju, üks miljon dollarit on kadunud, see on kaksteist protsenti Moldova SKP-st. nüüd on vaja eh, rohkem kui kunagi varem poliitilist nägemust, samas ei suudeta uut valitsuse juhti välja pakkuda. olukord on väga raske Moldovas ja loomulikult see tekitab kõik eh, kibestumist, sest Kišinjov ainult valmistab meile pettumust ja ei saavuta midagi, aga samas me Moldova kodanike nimel ei tohi sellele kibestumisele järele anda, sest nad vajavad paremat, nad vajavad meie julgustust, meie pühendumust ja meil on vaja neid toetada. Moldova poliitiline klass on lihtsalt ähm, nurjunud ja poliitiline olukord on pidevalt ebastabiilne, krooniline kriis on seal ja val-, rahva vajadusi ei ole rahuldatud, reforme ei ole ellu viidud ja lõpuks maksavad selle kõik kinni moldovlased. jah, poliitilised liidrid peavad vastutuse võtma, on vaja läbipaistvaid institutsioone, Moldoval on vaja sellist poliitilist klassi, kes suudaks kodanike usalduse taastada uus valitsuse juht peab kinnitama oma pühendumust assotsieerimislepingule ja reformidele ja näitama tulemusi ja see tähendab seda, et õigusriik peab valitsema ja tuleb võidelda korruptsiooni vastu ja uurida panganduspettusi põhjalikult ja anda kohtu alla need, kes selle eest vastutavad olid. see on viimane eh, võimalus eh, valitsuskoalitsioonile kes lahkub valitsusest. tähtaeg on nüüd selja taga ja ei ole eh, mingi muu alternatiiv, kui jätkata reformide teel. ja on aeg, et ka poliitikud seda mõistaksid. ma tänan, et CER-i nimel nüüd Bas Belder, palun. üks minut ma tänan, härra president. jah, hiljuti ma käisin Moldovas. ja parlamendi saadikuna ma külastasin riiki, kellega meil on assotsieerimisleping ja sellistel puhkudel me kohtume eh, erinevate eh, poliitiliste jõudude esindajatega ja ausalt öeldes ma ei ole nii musta stsenaariumi kirjeldust kohanudki kui see, mis ma kuulsin Moldovas. poliitiline pankrot, see on kogu Euroopa Liidu olukorra hullemaks muutunud jah, usk, et eh, Euroopa Liitu jõutakse, on eh, kahanenud. kes on meie partnerid, meie liitlased Moldovas? jah, on mõningad valguskiired horisondil, tegemist on riigiga, mis on kõige vaesem riik Euroopas, samas on ka üht-teist loodusäratavalt, jah, õigusriiki pole, aga on kodanike algatused ja ma arvan, et väga palju oleme meiegi seal ära teinud, mille üle me saame uhked olla. ma tänan härra Petras Austrevitšus ALDE nimel. härra koosoleku juhataja, volinik, kolleegid, aasta tagasi, kui me rääkisime Moldovast ja kui mina te, olin raportööriks, siis ma kutsusin Moldovat esirinnas olevaks tugevaks liidriks idapartnerlusriikide hulgas. Moldova oli esimene, kes sai viisavabaduse Schengeni vaba piirkonnas, vabakaubandusleping ja assotsieerimisleping meiega ja need käivitusid ja olid ulatuslikud. Moldova sai kõku poliitilise instrumentaariumi, mis Euroopa Liidu käsutuses on, selleks, et rohkem euroopastuda. ei ole, ei olnud midagi, mida rohkem rohkem saaks Euroopa Liit praegu ära teha Moldova jaoks, aga siis hakkasid asjad väga halvasti minema, väga valesti minema, seda päevast päeva. kõigepealt see enneolematu pangandusskandaal ja ei toimunud korralikku uurimist, ei ole senini toimunud korralikku uurimist. jah, selged ilmingud korruptsioonist kõikides poliitilistes kihtides ja gruppides ja ei, ei ole näha, et sellega võidelda tahetaks. ka reformid on toppama jäänud ja ei ole üllatav, et valitsused vahetuvad samasuguse kiirusega nagu aastaajad. sellises olukorras on võib-olla loomulik, et inimesed lähevad tänavale ja seda kuudest kuude kaupa. küsimus on ainult, eh, millal plahvatus toimub jah, mul on kahju sellest, et sellest esirinnas olijast on Moldovas saanud kaose sümbol, poliitilise kaose sümbol. täna ma kutsun üles Moldova poliitilist eliiti, palun ärgake üles, aeg on tulnud selleks. ärgake üles ja näidake, et te kannate poliitilist vastutust omaenda riigi ja rahva ees, nende inimeste eest, kes väärivad äh, võimalust elada Euroopas ja olla Euroopa kodanikud. Uh, ma tänan. nüüd eh, vasakpoolsete fraktsiooni nimel härra Helmut Scholz, poolteist minutit. ma tänan, härra president vaid seitsme aasta vältel on neli korda toimunud parlamendivahelised, viis valitsust on vahetunud, juhtivad riigiametnikud on arvukalt välja vahetatud ja lõputult kiskleb poliitiline eliit ja ikka jälle kohtab korruptsiooni see isegi paneb Moldovat soosivad ajakirjanikud selgitusi otsima. pärast viimast valitsuskriisi näib üha enam, et kunagine eeskujulik idapartnerluse õpilane on nüüd korrumpeerunud oligarhide haardes. ma rõhutan seda selles ongi see probleem, sest Moldovas ei ole midagi just äsja juhtunud. me lihtsalt varem ei olnud tähelepanelikud toimuva suhtes. see, mida analüütikud tähistavad nüüd mõistega süsteemne nurjumine, on kogu aeg olemas olnud. vaatamata valimistele on poliitiline süsteem ebastabiilne ja korrumpeerunud, vaatamata ulatuslikule liberaliseerumisele sõltub majandus valdavalt välisabist loomulikult Euroopa Liidu abiga on üht-teist toimunud, aga mis kasu on regulaarsetest valimistest, kui poliitiline ja majanduslik võim käivad eh, käsikäes ja on pea üks ja seesama. mida on kallid reformi nõuanded justiitsvaldkonnas väärt, kui eiratakse jätkuvalt põhinorme ja sulat-, suletakse opositsioonijuhid ja rahumeelsed protestijad äh, Äh, kuuldeks eeluurimisvanglasse ja seatakse ilmselgelt ohtu nende tervis ja piiratakse nende õigusi ja vabadusi. rahvas küsib üha enam, et kuhu need kavandatud reformid välja viivad ja kuivõrd aus on see poliitiline klass, kes neid läbi viib jah, see klass kõnedes räägib Euroopa Liidu väärtustest, aga tegutseb ikkagi oligarhide reeglite kohaselt. ei saa lubada, et Euroopa Liidu usutavust õõnestab selline liit valede inimestega Moldovas. komisjoni tuleb nõuda, et äh, assotsiatsioonilepingu tingimustest peetakse kinni, sest seda ootavad selle riigi kodanikud Um, behalf... nüüd roheliste nimel proua Heidi Haudala. poolteist minutit. ma tänan. jah, väga tõsine avaliku arvamuse küsitlus viidi läbi Moldovas seda hiljuti. ainult kolmkümmend üheksa protsenti vastanutest eh, on positiivselt meelestatud Euroopa Liiduga liitumisest. samas Euroosia eh, majandusliiduga tahab pea nelikümmend kolm protsenti küsitletutest liituda. ja see eh, on tulenenud sellest, et rahval on kõrini Euroopa Liidust ja miks see nii? sest Euroopa Liit on midagi, mida kasutatakse väga räpase poliitika ajamise katmiseks eh, igapäevaselt ja väga tähtis on täna see, et kaks Euroopa parteid, sotsiaaldemokraadid ja rahva mõistaksid seda, et neil on ka vastutus kanda ja peavad oma kontakte kasutama Moldovas selleks, et selgitada, et see, mis toimub, ei tohi jätkuda. me peame tõesti tagama, et karistamatus äh, ei jääks karistamata see tohutu pangaskandaal. viisteist protsenti selle väga vaese riigi SKP-st on läinud erakätesse ja taskutesse. ja me loodame, et süüdlased tuuakse kohtu ette ja et õigussüsteem suudab täita oma funktsiooni siin. Thank you. I am sorry. ma vabandan. härra Austrevitšus, härra Kolanski, äkki te peaksite oma kõnelusi väljaspool saali? härra Korvin Mikke, palun Talk jah, ei saa rääkida Moldovast, kui ei räägita Dnistriast, Transnistriast. jah, see on okupeeritud eh, Lebetsi armee poolt, Venemaa poolt ja eh, nüüd on probleem, mida teha selle maatükiga eh, Äh, Transnistria elanikud ei taha olla enam Moldovas, äh, eriti praegu, kus korruptsioon on võimust võtnud ja moldovlased ei taha äh, Euroopa Liidus olla, sest nad teavad, kui demokraatia on, siis seal on ka korruptsioon. nii et neil on demokraatia ja korruptsioon ja kaks ühiskonda, Transnistria ja Moldova, mis ei tea, mida peale hakata. ja ma arvan, et sellega ei ole meil siin midagi peale hakata ma arvan, et jätab need asjad iseenda saatuse hooleks. E, mm. suur tänu. ja sõna on palun Kristjan Tanpredal. suur tänu mitmed kolleegid rääkisid sellest, et ühe aasta jooksul on Moldova vabariigist saanud idapartnerluses selline riik, kus ka valitseb kaos ja kus äh, ei ole võimalik üldse tulevast käitumist ette ennustada. nii et siin on kolm olulist tegurit mängus. kõigepealt Venemaa, Veneva Venemaa mõju avalikule arvamusele Moldovas on hetkel suurem kui varasemalt, teiseks oligarhid, kelle käpa all on erakonnad ning kolmandaks korruptsioon. korruptsioon on nõrgestanud institutsioone ja olukord on veelgi kehvem kui enne novembrikuiseid valimisi on näha, kuidas Euroopat pooldav allianss kukkus läbi valimistel. Nad üritavad küll olemasolevaid mehhanisme tööle panna, kuid nad ei suuda seda teha ja seega süveneb poliitiline kriis veelgi. meil on poliitiline kohustus äh, siinkohal ja Elmar Brokk tegi ka üleskutse erinevatele poliitilistele peredele äh, siin panustada, aga me ei räägi siin mitte kommunistidest, kommunistid peaksid astuma sammu eemale. Venemaa toetajad toetavad ka katastroofilist stsenaariumi Moldovas ja neil tuleb kõrvale jääda. Kishinaust soovitakse äh, et me oleksime lepitajateks uue poliitilise liidu loomisel ja me peaksime vaatama oma naabruspoliitika läbi nii Moldova osas kui ka teiste riikide osas, me peaksime pakkuma alternatiivset teed sellele, mida soovivad Moldova jaoks kommunistid ja sotsialistid. suur aitäh, härra Preda! ja nüüd on sõna proua Nina Killil. suur tänu. Moldova on selgelt äh, seadnud endale prioriteedid, vähemasti näitasid nad seda selgelt siis, kui nad kuu tagasi tänavatele tulid. nüüd meie huvides on tegelikult Moldovaga tegeleda, sellepärast et äh, see olukord paneb juh-, ohtu ka meie julgeoleku, sest et läbi Moldova käib ebaseaduslik relvakaubandus. ka kuritegelikud rühmitused on üritanud müüa nii Islamiriigile kui ka teistele terroriorganisatsioonidele tuumapäid. väga suureks mureks on see, et Moldova politsei äh, uurides olukorda äh, sunniti aga poliitikute poolt vaikima, nii et seega peame nõudma äh, kindlasti kohtusüsteemi reformi ning korruptsioonile lõpu tegemist, see on absoluutseks prioriteediks. me ei saa lubada jätkata neil, kes isiklikes huvides üritavad oma võimu suurendada, isegi kui nad lubavad Euroopa poolset poliitikat. loomulikult ei saa me unustada Venemaad, Venemaa mängib oma tavapärast mängu, üritab takistada demokraatlikke reforme ja selline tee kindlasti ei vii jõukama ja turvalisema äh, naabruse poole. nii et me peame selgitama, mida meie saame neile pakkuda vastutasuks reformide eest, kuid Moldova valitsus ise peab samuti aru saama, et need reformid on eelkõige ikkagi nende endi huvides ning ei tohi lubada, et Moldova pööraks selja Euroopa Liidule nende heaks, kes väidavad, et nad on Moldova liitlased. suur tänu. suur aitäh teile ja ma tahaksin ühtlasi paluda, daamid ja härrad, et ei tuleks ruumi välisriietega, te saate need jätta ukse taha austagem seda koda. suur tänu, härra president, me näeme, et Moldovas on käimas poliitiline kriis, valitsus astus tagasi ja käimas on rahva meeleavaldused, avaldatakse meelt pangandusskandaali eh, vastu kaduma läks ju miljard dollarit. nüüd mina tahaksin eriti rääkida just nimelt riigi äh, raha haldamisest. Moldova parlamendi spiiker on meile sellest teada andnud, kuid ometigi meie ju eeldame, et Moldova on endiselt teel Euroopa Liidu integratsioonini, nüüd ähm, väga tähtis samm sellel teel on loomulikult assotsiatsioonileping ning ühtlasi ekspordi suunamine eh, teistele turgudele, nüüd on siis eksport muudesse riikidesse esimest korda Moldova ajaloos ületanud ekspordimahu eh, Venemaale ja kindlasti eh, peaksime me neid toetama, nõudma ühtlasi demokraatlikest põhimõtetest kinnipidamist äh, loomulikult on raske Moldovas midagi teha, kui Venemaa-poolne poliitiline surve on nii tuntav, Venemaa üritab ehitada üles oma impeeriumi. tänan. Uh, uh, suur aitäh ja sõna on palun kolleeg Maštalkal lugupeetud kolleegid. keerulised ajad ja suhted meie naabritega Moldovas on keeruline aeg, lisaks sellele veel korruptsioon ning erastamisprotsess, see kõik on süvendanud probleeme veelgi. tegemist on riigikogus tegeletakse peamiselt põlluharimisega, kuid samas ei ole mingisugust arusaama sellest, milline, kuidas peaks riik Ühend-, vabandust, Ameerika Ühendriigid ei ole nõus sellele, et Moldova läheneks Venemaale, Ukraina jällegi selle vastu, et Moldova oleks Rumeenia osa ja nii edasi siinkohal kindlasti tuleb nõuda poliitilise korruptsiooni lõppu ning äh, poliitiliselt äh, meelestatud kohtuprotsesside lõpetamist äh,. suur aitäh ja sõna on härra Šoltesil, palun tänan, härra president. aasta on möödunud Moldova ja Euroopa Liidu allakirjutamisest ähm, lepingule ja see puudutab nii kaubandust kui ka tööjõu liikumist. aasta tagasi käis ka meie delegatsioon Moldovas, ka mina käisin seal, nii et tol hetkel olid võitnud valimised Euroopa poolsed, kuid nad kaotasid paraku eh, kodanike usalduse. ja nüüd eh, inimesed enam Euroopa Liitu ei usalda ja seda sellepärast, et inimesed, eh, kellele võim oli antud, ei täitnud oma lubadusi. loomulikult probleem on ka pangandussüsteemiga, õigusriigi põhimõtete järgimisega. ja sellepärast me sellest teemast täna siin räägimegi, sellepärast ongi inimesed tänavatel Moldovas ning olukord on hullem kui aasta tagasi. suur aitäh ja nüüd on sõna äh, Mihhail Kaaleril, palun. ma tänan. jah, äh, Moldova kõnes ma saan palju kasutada seda, mida ma Gruusia puhul rääkisin, copy-paste nii-öelda. Nad on meie naabrid, nad on väga tähtsad meiks, nad, neil on assotsieerimisleping Euroopa Liiduga, nad teevad koostööd Euroopa Liiduga, me tahame neid oma öö, ma, majandusruumis ja õigusruumis näha, me tahame, et stabiilsus kasvaks meie naabruskonnas aga me seame ka Moldovale tingimusi, me tahame, et austataks kodanike õigusi, et valitseks õigusriik, me tahame, et oleks pluralism ja demokraatia, et poliitika oleks puhas. Need ootused on ka Moldaavia rahval. Moldaavia on toetanud moderniseerimist ja reforme ja ähm, stabiliseerimist ja majandusarengut, aga paraku tulid võimule oligarhid. nüüd tahavad kodanikud, et kurjategijad vastutusele võetaks, kuhu jäid need miljardid, mis varastati pankadest, küsivad nad ma tahaks, et meie luureteenistused oma teadmised äh, selle kohta annaksid Moldova käsutusse, et raha võimalikult kiiresti naaseks jah, on vaja, eh, et riigil oleks sõltumatu valitsus, võitlus korruptsiooni vastu, sõltumatu prokuratuur, jah, meil on eh, vaja seada tingimused ja on vaja konkreetset plaani, kus on ajakavad seotud ja kõik meetmed seotud ja Euroopa Liidu mm, ametnikud peavad aitama ministeeriumitel eh, need asjad läbi viia Moldaavia rahvas tahab paremaid elamistingimusi ja me ei taha kaotada Moldovat kui Euroopa Liidu partnerit ju ja sellepärast ei tohigi aega kaotada. jah, ma toetan seda, et me peaksime kasutama oma sõsarparteide eh, kontakte ja suhteid, et jälle asjad hakkaksid positiivses suunas liikuma suur tänu teile, härra Kaaler. ja nüüd on sõna palun kolleeg Frunzulitsal. daamid ja härrad, ma tahaksin rääkida Moldova ametlikus keeles ehk rumeenia keeles. daamid ja härrad, ajalugu, kultuur, keel geograafiline asetus ja kõik muu näitab sellele, et tegemist on Moldova näol Kagu-Euroopa riigiga, kuid nüüd on Moldova Vabariigil suuri probleeme. ilmselt ei saa ka Euroopa Liit lubada, et Moldova Vabariik langeks siin hirmu ja segaduse ohvriks, samamoodi nagu Ukraina Moldova Vabariigil on üheksakümne esimesest aastast saadik külmutatud kon-, külmutatud konflikt ja nüüd on lisandunud sellele ka probleemid veel Krimmiga. me peame toetama Moldova Vabariiki selleks, et neil oleks korralik valitsus, valitsus, mis teeks koostööd Euroopa Liiduga selleks, et Moldova kodanikud saaksid kasu Euroopa Liidu assotsiatsioonilepingust, et nad näeksid, et nende koht tulevikus on ikkagi Euroopa Liidus. ühtlasi peame väga selgelt välja ütlema, et on huve, selgeid huve selleks, et destabiliseerida Moldova Vabariik. me peame aga võitlema selle vastu, me peame toetama äh, võimekat valitsust Kišinaus, peame toetama neid poliitilisi jõude, kes on euroopalikud. me äh, peame tegema Moldovale selgeks, et nende tulevik on Euroopa Liidus, Rumeenia ja teiste liikmesriikide kõrval. suur aitäh teile, härra Frunzuliga. ja nüüd on sõna palun härra Ericssonil üheks minutiks. Thank you eh,. Moldaavi. suur aitäh. Moldova on väike riik, väga viljaka maaga riik, kus on suur potentsiaal, kus, kuid samuti on seal väga suured probleemid, me peame äh, tunnistama, et Euroopa Liit ei ole suutnud hakkama saada lokkava korruptsiooniga Moldovas. loomulikult on Euroopa Liidu huvides see, et uuritaks põhjalikult hiljuti lahvatanud pangandusskandaali ning et süüdlased toodaks kohtu ette me, kuidas me saame lubada, et meil on assotsiatsioonileping sellise riigiga kus, kus kaksteist protsenti SKT-st võib lihtsalt üleöö õhku haihtuda. kodanikud lihtsalt ei usu, et riik enam üldse, üleüldse enam toimib. ja meie peame siis selgemalt näitama seda, et me suudame pakkuda nii poliitilist kui ka äh, õiguslikku toetust Moldovale ning tagada selle, et seal on korralik toimiv pangandussüsteem tulevikus. aitäh, järgmisena saab sõna Andrei Plenkovitš, poolteist minutit. suur tänu, olgugi et et äh, Moldova rahvas on väljendanud oma ambitsiooni läheneda Euroopa äh, Liidule, oleme me näinud, et äh, viimaste skandaalide ja korruptsiooni valguses on see tempo märgatavalt aeglustunud ja see olukord on täiesti vastuvõetamatu, poliitiline eliit on riigi kaose piirile viinud seega ma-, ma-, majanduse privatiseerimine viidi läbi oligarhide poolelt, poolt ja seega on see riik piirkonna vaesemaid. ma leian, et põhiülesandeks on majanduslik üleminek, võitlus korruptsiooni vastu ja seda kõike toetavad ka suurem osa Moldova kodanikest, seega ma loodan, et äh, parlament äh, mõistab hukka äh, poliitiliste liidrite tegevuse ja ma ka tervitan härra Broki ja teiste algatust selles suunas ja ma loodan, et me suudame edasi liikuda assotsiatsiooni leppe ähm, poolt paika pandud teel ja loodame, et äh, Moldova äh, äh, saab kasu samadest meetmetest, mis Ukrainagi ja EU, EUBAMi missioon ka toetab Moldovat ja selle stabiilsust ja toetab teda edasiminekul Euroopa Liidu suunas ja me teeme selle toeks kõik, mis võimalik, tänan uh,. aitäh järgmisena saab sõna Sigrid Muresan. suur tänu, head kolleegid. kui ma Moldovas käin, küsivad inimesed minult ühte ja sedasama. kas Moldoval on veel mingi võimalus? Euroopa institutsiooni eh, esindajana on meil siiski kohustus pakkuda neile Euroopa perspektiivi ja selle riigi kodanikud siiski loodavad sellele ja me peame tagama, et neil oleks mingi võimalus. kui me seda ei tee, siis pakub Vladimir Putin neile oma perspektiivi ja see ei oleks sugugi hea Euroopa Liidule ega ka Moldova Vabariigile assotsiatsiooni lepe on neile kasulik Euroopa Liidu poole liikumisel. see on Euroopa Liidust väljaspool asuv riik, kes saab eh, inimese kohta kõige rohkem eh, toetust, kuid me peame selgitama Moldova kodanikele, kuivõrd kasulik on nende jaoks olla Euroopa Liidule äh, lähemal ja me ei tohiks lubada niisugust propagandat, millega na, nad sellest eemalduvad. ja me ei saa lubada ka embargot äh, Moldova äh, toodetele, Euroopa Liit äh, peaks võimaldama neile rohkem äh, Äh, eksportida äh, Euroopa äh, Liitu, toetamaks nende talunikke. me peame näitama selgemalt, kes on nende sõbrad, kes on nende vaenlased ja nõnda me toetame tugevamat Moldova Vabariiku. suur tänu! järgmisena saab sõna Agnieszka Kozlovskaja-Jevitš. aitäh! lugupeetud president, volinik, aasta tagasi kirjutati alla assotsiatsiooni leppele. Moldovale anti lihtsustatud äh, juurdepääs Euroopa turule ja me arvasime, et nende Euroopa meelsus ei saa probleemiks, kuid äh, Moldovas äh, toimus nii-öelda poliitiline maavärin, inimesed protesteerivad poliitilise eliidi pangandusskandaali äh, valguses poliitikute vastu, kes äh, seal äh, võimul on. ja üks valitsus Äh, pidi ka tagasi astuma. nüüd on ähm, Moldova tõsises poliitilises ja majanduslikus äh, kriisis ja äh, ka tugeva Vene mõju all. ma olen veendunud selles, et Moldova on paremat väärt ja me, nad peavad läbi viima õigussüsteemi reforme et äh, ja peab näitama ka seda, et äh, õigussüsteem äh, toimib. aga küsimus on selles, mida meie saame siin Euroopa Liidus teha, tagamaks, et see kõik võimalik on, kuidas me saame omalt poolt moldovlasi aidata näiteks võitluses Vene propaganda vastu, pakkuda ligipääsu õiglasele, õigele infole, et nad mitte suure venna rüppe ei langeks suur tänu, härra Boni, üks minut tänan, Moldova oli äh, suurepärane näide eduloost. Äh, majanduskasv, viisarežiimi äh, lihtsustamine ja assotsiatsioonilepe, kuid Moldova juhid on teinud palju vigu ja põhjused selleks on kauges minevikus Äh, poliitiline eliit tegutseb mitte läbipaistvalt ja mitte vastutustundlikult. Nad kaotasid oma usaldusväärsuse, nad kaotasid ära raha oma riigi pangast just aasta pärast parlamendivalimisi ja nad kaotasid ka oma ühtse lähenemise Euroopa poole liikumisel. poliitiline eliit on nüüd lõhenenud ja nad ei suuda enam riiki eh, juhtida ja siis nad otsustasid eh, kuulutada välja uued eh, valimised, teadmata, mis nende tulemuseks saab, kuid meie oleme Moldova poolel. meil on tarvis siiski argumente, et toetada tema integratsioon Euroopa Liiduga, me peame toetama tema reforme, korruptsioonivastaseid meetmeid, ja IMF-iga kokkuleppe sõlmimist, et ta saaks ka edaspidi Euroopa abi ja tasakaalustaks oma äh, eelarvet. aeg läheb, Moldova kodanikud ootavad uut äh, juhtimist ja see peab olema usaldusväärne täna. suur tänu. nüüd on vaba mikrofoni voor. kõigepealt härra Stanislav Boltšak, palun. aitäh. mina äh, sooviksin viidata ähm, kaosele ja poliitilisele ebastabiilsusele praeguses Moldovas ja kuidas me peaksime neid toetama pärast parlamendivalimisi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja pärast kahe valitsuse langemist. ja niivõrd paljusid eh, korruptsioonisüüdistusi ja pangandussüsteemi praktilist kokkuvarisemist tuleb neile pakkuda mingi alternatiiv äh, kuivõrd vastasel juhul nad äh, pöörduvad, äh, me teame seda kõik ju, äh, millises suunas. me peame toetama Moldova põllumajandustootjaid, nagu me oleme seda ka püüdnud mitmel puhul teha, kuid kõige enam peame me püüdma neile välja pakkuda mingit perspektiivi ja peame näitama, et me seisame nende kõrval ja toetame neid aitäh, kolleeg Boltšak. Okay, thank you. E, Tore siis Vulevtis Notis Marjas. järgmisena saab sõna kolleeg Marjas. aitäh olukord äh, Moldo-, Moldovas on plahvatusohtlik, seal on tohutud majanduslikud äh, probleemid, äh, vohab korruptsioon ja kahjustab kogu poliitilist süsteemi, teatavasti ju pangan-, pankadest kadus üle miljardi euro, mis kanti üle kuskile välismaale ja nüüd pärast valitsuse kukutamist on risk, et Äh, kaks äh, plokki jõuavad äh, ägeda konfliktini, ühelt poolt need, kes soovivad Euroopa poole liikuda, teisalt need, kes näevad oma tulevikku rohkem ida pool. meie peame aitama kaasa demokraatia konsolideerimisele, võitlusele korruptsiooni vastu sekkuda, sekkumata nende siseasjadesse just nõnda saaks Euroopa eh, Liit kaasa aidata piirkonna eh, stabiliseerimisele, tänan. aitäh. samas keeles, kuid mitte sama eh, riik. nüüd saab sõna volinik Stiljanides. To thank you kõigepealt sooviksin teid tänada üles näidatud huvi eest ja teie toetuse ja otsustavuse eest äh, nendes väga äh, keerulistes ja vaidlusi tekitavates naabruspoliitika küsimustes. meie tänane äh, arutelu on näidanud, et me jagame sama muret ja me soovime toetada ka Moldovat edaspidi ähm, poliit-, Moldovat tema poliitilisel assotsieerumisel ja majanduslikul lähenemisel Euroopa Liiduga. Äh, me soovime toetada teda jõupingutustes demokraatliku ühiskonna ülesehitamisel ja äh, üksikisikute äh, huvidest äh, ülevaatamisel ja riigi huvide esiplaanile seadmisel. Ähm, moldaavlased loodavad, et äh, nende juhid suudavad asuda tõhusalt korruptsiooni vastu võitlema, viia läbi reforme ja saada ka tagasi see raha, mis pankadest varastati. me toetame endiselt Moldovat kõige selleni jõudmisel, kuid ainult Moldova poliitilised juhid suudavad seda protsessi läbi viia. assotsiatsioonileppe rakendamisel on see esmatähtis, et tagada riigi vastupanuvõimet ja jätkusuutlikkust. suur tänu teile selle rikastava arutelu ja teie otsustavuse eest, aitäh! Eh, suur tänu, volinik, teie kõne